daamid ja härrad, kallid kolleegid, palun võtke kiiresti istet. alustame oma koosolekuga väga kiiresti, sellepärast et siin osaleb ka meie kõrge esindaja, tegemist on veidi erilist laadi koosolekuga meil on väga vähe aega, me peame lõpetama juba kell kolmveerand neli, nii et äh, seega palun, et te jääksite oma sõnavõttudes äh, lühisõnaliseks ja väga täpseks. põhjus, miks me oleme täna siia kogunenud ja miks on siia tulnud ka proua kõrge esindaja, äh, see puudutab siis eriti just ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat ja ka meie allkomisjoni iga-aastast raportit mida mina ka tutvustasin Strasbourgis välisasjade komisjonis, tegemist on siis raportiga, mis teeb äh, ühisest julgeoleku- ja kaitsepoliitikast äh, ülevaate. raportis on kirjas strateegilised arengud, millega me tegelema peame, ühtlasi ka näiteks see, et on ümber vaadatud äh, Ameerika Ühendriikide julgeolekupoliitika, keskendudes eriti just äh, Vaikse ookeani ja Aasia piirkonnale. ja arvestades neid arenguid, siis on teinekord Euroopa Liidul raske leida oma kohta julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas, nii et raport on pigem kriitilise suhtumisega, kriitiliselt suhtume eelkõige liikmesriikidesse ja ka teie olete seda ikka ja jälle meile öelnud, et liikmesriigid julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas, eriti just sõjalise sekkumise valdkonnas, peavad ikkagi olema oma ülesannete kõrgusel. meie parlamendis näeme seda Äh, liikmesriikide suhtumist tihtipeale kui vähest huvi ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika suhtes. Euroopa Liidu institutsioonidest ju mõned on siin alles väga noored ja siin on esindatud ka välisteenistus, aga ühesõnaga need institutsioonid, mis on nähtud ette Lissaboni lepingus, neil on raske olnud ähm, kanda kinnitada ja välja töötada poliitikat, mis oleks ka prioriteetne nii Euroopa Liidu jaoks kui ka rahvusvahelisel areenil. mul on loomulikult ka ise teile esitada väga palju küsimusi, aga eh, me peame siis kõneaega piirama. Eh, minu küsimus puudutab Saheli piirkonna viimaseid arenguid, sest et eh, mis puudutab ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, siis viimane uudis, mis meieni jõudis, oli Nigeris alustatud operatsioon või missioon ja samuti ka missioon Malis. siin raportis räägime me sellest vähem, sellepärast et see kõik on alles väga hiljuti juhtunud, aga nüüd lugupeetud proua kõrge esindaja, teil on sõna. suur aitäh, te räägite Te olete tõesti väga kena minu vastu ja ma tahaksin edasi rääkida siiski inglise keeles, siis väljendun täpsemalt. jah, ma saan prantsuse keelest küll väga hästi aru, aga kogu aeg prantsuse keeles rääkida on väga raske, eriti just välispoliitikast rääkides. igal juhul kõigepealt alustaksin sellest, et tänan teid ja tänan kõiki võimaluse eest olla täna siin, on tõesti oluline, et me istume üheskoos maha selleks, et arutada ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. kohtusin just NATO peasekretäriga, kellega meil toimuvad regulaarse kokkusaamised. ja ma tean, et Euroopa Parlamendis on tugevaid toetajaid meie tööle ja meil on vaja tõesti kasutada ära iga võimalus selleks, et oma tööd parandada. mina ei vaata kriitikat kui midagi negatiivset, ääretult oluline on see, et nendes valdkondades te e, sunniksite meid astuma samme valdkondades, mis teie jaoks on põhitähtis. tahaksin öelda seda, et mida rohkem me oleme suutelised koos töötama, seda kaugemale me jõuame meie ees seisvate ülesannetega ja need on olulised, nagu ma ütlesin operatsioonid on tõepoolest ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika keskmes ja sel aastal võib ehm, märgata dünaamilisi arenguid, meil on missioonid mm, Saheli piirkonnas, Aafrika sarvel, Balkanil ja töötame kahe uue missiooni kallal, sõjaline missioon Malis ning tsiviilmissioon Liibüas on nendeks ehm, teise missiooni puhul keskendutakse piirivalve küsimustele. Mali missiooni osas viieteistkümnendal oktoobril kutsus nõukogu meid üles töötama kriisihalduskontseptsiooni kontseptsiooni kallal, mida ma tutvustan välis- ja kaitseministrite kohtumisel üheksateistkümnendal, olen selle nõukogu juhatajaks, ja üheks võimaluseks, mida kaaluda, on eh, UKAPS-i missiooni laiendamine teistele piirkonna riikidele. tahaksin öelda seda ja olen seda korduvalt öelnud nii välis- kui kaitseministritele, et kui ma räägin nende kolleegidega, kes kohapeal konfliktipiirkondades on, siis ei tohi unustada seda, et alati tuleb alustatu lõpule viia missioonide puhul. seda pean siin silmas just Balkanit ja osad teist teavad, et see on seotud tööga leidmaks poliitilisi lahendusi olukorrale ja me võime rääkida konkreetsetest tulemustest juba. kuidas me teame, et me oleme olnud edukad? milline on edu? kui nüüd mõelda selle töö peale, mida me teeme oma missioonil Aafrika sarvepiirkonnas, siis siin võib välja tuua konkreetsed tulemused. kahe tuhande kümnendal aastal oli kolmkümmend seitse mm, laeva, mis langesid piraadirünnakute alla ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli see arv langenud kahekümne viieni, tänasel aastal on see arv viis, viis on ka liiga palju, aga vähemalt suund on õige sada seitsekümmend kuus korda kinnitati rünnakuid kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, aga käesoleval aastal, aastal kaks tuhat kaksteist on selliseid rünnakuid olnud ainult kolmkümmend viis. ja väljaõppemissiooni raames oleme välja õpetanud kolm tuhat sõdurit, kes annavad oma olulise panuse Somaalias, kus valitsus on saanud kontrolli alla päris suure osa territooriumist austatud kolleegid, käisin ise kohal Mogadishus, et veenduda, mis seal toimub. sain kokku väejuhtidega. et nendega arutada kõike seda, mida nemad arvavad missioonist ja selle edust. tõesti, edu on saavutatud on saavutatud käegakatsutavaid tulemusi, aga ma olen alati väitnud, et kõik see peab olema üks osa laiemast strateegiast. Lissaboni leping ju sellest räägib ja kõik see, mis on järgnenud Lissaboni lepingule. nii et, et see, ma näen, et ka raportis on see välja toodud ühe teemana. Aafrikas me oleme nii-öelda väga palju investeerinud. minu kolleegid on seal teinud tugevat tööd, meie eriesindaja Rondos on seda teinud oma visiidi käigus oli väga huvitav arutada kõikide väejuhtidega kolme operatsiooni raames, et mida on ära tehtud, mida on vaja teha. kõik ütlesid, et missioonid peavad olema korralikult äh, varustatud, et nad peavad teadma, mida nad teevad ja ääretult oluline on just äh, vaadata asjale laiemalt, äh, piraatluse vastu võitlemine merel peab käima käsikäes tegevusega maismaal, et lõpetada piraatlus. tuleb äh, lõpetada mm, sõjaline tegevus Somaalias, äh, mõeldes äh, naistele, siis nemad mängivad keskset rolli muutuste saavutamisel. Nad on öelnud, et meil on kõrini sellest, mis on aastakümneid toimunud Ehm, seega oluline on äh, tagada areng riigis, et tõesti riigid hakkaksid arenema ja tihe koostöö teistega on ääretult oluline, on see siis ähm, operatsiooniga Ocean Shield NATO raames või Atlantaga või Amisomiga, selle finantseerimisega, kõik need koostööprojektid on olulised. ja tõesti siis vabastamiselt tuleb edasi liikuda arengule, et riigid suudaksid lõpuks ise toime tulla. seega see kõikehõlmav lähenemine tähendab seda, et ühine julgeoleku kaitsepoliitika peab lähenema asjale nii-öelda kõikehõlmavalt, kõik need ressursid, mida me kasutame, peavad olema sidusalt ühe eesmärgi nimel rakendatud nagu näiteks eh, Sahel piirkonnas eh, tuleb eh, tegeleda kõikide probleemidega, näljaga, arengu puudumisega, sellega, et valitsus ei osale piisavalt, tuleb pöörata tähelepanu sellega, et tagada põhilised teenused hariduse ja meditsiini valdkonnas, võitlusega terrorismi vastu, narkokaubanduse vastu, mis on samuti osaliselt seotud sellega, mis toimub Sahelis ja ülejäänud maailmas. seega vaadates väljakutsele, tuleb kokku panna kõikehõlmav lähenemine kõikidest vajadustest ja seda me ka teeme oma ühise julgeoleku kaitsepoliitika missioonide puhul. me püüame nii-öelda erinevatest komponentidest strateegia kokku panna ja sellega on seotud äh, konfliktide lahendamise strateegia, see on selline valdkond, äh, millesse mina väga kirglikult suhtun, mille osas meil on vaja rohkem ära teha. nii et äh, see on valdkond, mida mina toetan eeldusel, et mul on selleks piisavalt ressursse. nagu te teate, Serbia ja Kosovo peaministritega toimub meil peagi kokkusaamine, mida mina juhatan ja töö käib edasi ka Iraaniga ma mõistan oma rolli põhjal väga hästi seda, et on vaja veel rohkem teha selleks, et ennetada konflikte ja halata konflikte. seega ka see on valdkond, mis vajab toetust, jällegi Euroopa Parlament mängib siin ääretult olulist rolli, seda mõistes ja võimaldades meil ka selles valdkonnas tegutseda. ja sooviksin võimekust suurendada selle tegemiseks nii sisemiselt kui ka väliselt. ja pisut tahaksingi rääkida meie võimekusest. ühine julgeoleku kaitsepoliitika võimaldab meil tegutseda, aga selleks meil peavad olema võimekused ja liikmesriigid on need, kes selle võimekuse meile annavad. me kõik teame, millised on finantskriisi tulemused, see on mõjutanud meie riikide eelarveid ja ka kaitsealast võimekust. seetõttu rõhutan väga seda, et ressursse on vaja koondada ja jagada. koostöö tegemine NATO kolleegidega aruka kaitse raames on oluline. meie omalt poolt läheneme sellise kahenemise lähenemisega, esiteks meil on konkreetsed projektid, näiteks õhus tankimine on väga oluline teema, mida me arutasime Liibüa konflikti käigus. teiseks arendame välja ressursside süstemaatilist koondamist ja jagamist, see on üks osa meie ühisest planeerimis- projektist ja teadus- ja arendustegevus ehk äh, seosed ülejäänud Euroopa Liidu poliitikatega, mis on seotud meie kaitsetööstusega, mis on ääretult oluline selleks, et suuta tõhusalt oma ressursse kasutada. Äh, härra Danjan, oma raportis olete selle väga hästi välja toonud ja mõlemad need teemad tulevad arutusele ka kaitseministrite kohtumisel üheksateistkümnendal novembril see kõik on ääretult oluline, kui me soovime tõesti muutuda nii tõhusaks kui vähegi võimalik, igal juhul tõhusamaks, kui me oleme tänasel päeval ja me peame hea seisma selle eest, et me oma töös areneme edasi globaalses mõttes. Mm, ei tohi unustada ära meie Aasia partnereid, mm, tuleb kaasata mm, Hiina, mm, Lõuna-Korea, Vietnam ja nii edasi. olen käinud äh, nendes riikides, äh, kohtunud nende kaitseministritega, riikliku julgeoleku nõunikega, oleme rääkinud seda, kuidas oleks võimalik konkreetselt äh, koostööd teha ja seda kõike tuleb edasi arendada selleks, et, et see muutuks osaks meie strateegiast tagamaks julgeolek maailmas ja nagu te teate, kaitseküsimus tuleb arutusele ka ülemkogus, meie valmistame need arutelud ette ja alustame selle tööga siis novembrikuisel kohtumisel. ääretult oluline on, et me vaataksime asjale õiges kontekstis, me peame olema me peame mõistma meie ees seisvaid väljakutseid, meil peavad olema piisavad ressursid selleks, et reageerida, me peame tundma konteksti, mille raames me töötame ja me peame väga selgelt välja ütlema, et kui tegutsetakse koha peal, võttes aluseks sellise lähenemise, mis ei too kaasa ainult koheseid lahendusi, vaid pika perspektiivi lahendusi, siis see on see meie lähenemine, mille me peame võtma, ehk meil on vaja kõikehõlmavat lähenemist. ja tuleb kasutada ja koondada kõik need elemendid, mis meie käsutuses on, et targemini, arukamalt kasutada ära kõik äh, võimalikud äh, vahendid, mis meil on, arendamaks koostööd, äh, arendamaks meie kaitsetööstus, seistes heas selle eest, et meil oleksid uuenduslikud head mõtted ning et me teeksime koostööd ka kolmandate osapooltega, kolmandate riikidega, kellel on samuti konkreetne huvi meie projektide vastu ja teen veel lühikese ülevaate asjadest, nii nagu mina asjadest aru saan. meil tuleb edasi liikuda, meil tuleb survestada ja liikuda edasi nii palju kui võimalik, tagamaks rahu ja julgeolek inimestele Euroopa Liidus ning tulemaks toime nende väljakutsetega, millega me seisame silmitsi, aitäh! suur tänu, kallid kolleegid, tuletan teile veel kord meelde, et meil on aega väga-väga vähe, nii et annan teile sõna vaid üheks minutiks. loomulikult palun keskenduda ikkagi tänasele peateemale, sest et kui kõrge esindaja on juba kohale tulnud, siis on siin kombeks hakata rääkima absoluutselt kõigest, nii et palun ikkagi keskenduda just nimelt ühisele julgeoleku- ja kaitsepoliitikale. ja alustuseks palun härra Salafranca Rahvapartei nimel. suur tänu, härra esimees, lugupeetud proua kõrge esindaja meie oma fraktsioonis hindame väga kõrgelt seda, et olete siia kohale tulnud selleks, et parandada ikkagi ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika instrumente ja anname ka positiivse hinnangu sellele, et te täna pärastlõunal ütlesite, et teil on plaanis toetuda ikkagi ka Euroopa Parlamendile. tegemist on siin sellega, et me peame leidma siin vahendid, kuidas luua see nii-öelda kõikehõlmev äh, lahend, äh, lähenemine, kasutades siis sõjalisi, humanitaar- ning samuti majanduslikke vahendeid. Neil on äh, piiratud vahendid, me peame keskenduma konkreetsetele teemadele, konkreetsetele geograafilistele piirkondadele ja töötama välja strateegilised raamdokumendid, me peame äh, läbi kõikide Euroopa instantsidega, instantside tegutsema ühiselt ja tõhustama ka oma institutsioonide siseseid menetlusi. ja viimane punkt veel, koostöö teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, ÜRO-ga, NATO-ga ning samuti ka Ameerika Ühendriikidega. ma tahaksin teada, et kui vaadata kaugemale nendest äh, konkreetsetest ühekordsetest missioonidest, äh, näiteks Somaalia, Aafrika sarv ja nii edasi, mida veel on teil plaanis teha selleks, et anda nüüd konkreetsem kuju kõikidele nendele strateegiatele ja võib-olla oleks äh, õige hetk järgmisel aastal vaadata läbi ka välisteenistuse tegevus, aitäh! suur tänu ja nüüd on sotsiaaldemokraatide nimel sõna proua Koomesil. The Benghazi tragedy with the Benghazi tragöödia ja Ameerika diplomaatide mõrvamine on selge märk sellest, et terroristlikud rühmitused, radikaalid kasutavad ära julgeolekuvaakumit Liibüas. muidugi mõjutab see ka valitsuse toimimist, aga alles eelmisel laupäeval Euroopa Liidu delegatsiooniga külastasin äh, ühte suurt äh, laskemoonaladu Tsintani juures mis on põhimõtteliselt, äh, see on avatud turg terroristidele, igasugused relvad, äh, miinid, äh, kuidas me saame mõelda ühisest julgeoleku- ja kaitsepoliitikast Mali jaoks, kui samas, siinsamas meie külje all toimuvad sellised asjad, kui liikmesriigid ei mõista, et on oluline integreerida see äh, CSTP missioonidega Malis. Liibüa ametivõimud on täiesti avatud sellele toetusele, mida pakutakse, aga see äh, toetus, mida me pakume, ei saa olla äh, nii, nagu ma eelmine nädal nägin, lihtsalt äh, püüde nii-öelda tagada mingi üksiku väikse koha turvalisust. Neid on to-, suurel arvul Liibüas tarvis on konkreetseid laiaulatuslikke tegevusi, kas teie arvates liikmesriigid mõistavad seda? Pour... suur tänu ja nüüd on ALDE nimel sõna proua Neitsil. Uh, tere päevast, baroness. Te mainisite vajadust strateegilise dialoogi arendamiseks uh, Hiina, Venemaa, Jaapani, Indoneesiaga ja koostöö tegemist julgeoleku põhjustel. üks riik, mida te ei maininud, kui mul just tähelepanuta ei jäänud mingil hetkel, oli Venemaa. ja suhted Venemaaga on loomulikult äärmiselt olulised ja samas väga keerulised. hiljuti vallandati kaitseminister, ma ei tea, kas see on hea või halb, see võib-olla ei olegi meie otsustada, aga see tähendab, et tuleb luua uusi kontakte. minu kolleeg mida te kavatsete teha selle soovitusega, mille Euroopa Parlament kiitis heaks novembrikuis eelmisel sessioonil, millega soovitakse panna viisapiirangud nendele, kes on härra Magnitski surma eest vastutavad, aitäh! Äh. suur tänu, nüüd on sõna proua Brandneril. aitäh! proua Ashton, kõigepealt äh, tervitan seda rõhuasutust, mille te panite äh, kõikehaarabale lähenemisele. ma arvan, et see liigub õiges suunas, nii et suur tänu selle eest. kaks kiiret kommentaari Mali kohta. minu küsimus äh, on selles, et palju on räägitud sellest, et peame võitlema Al-Qaidaga ja nii edasi, aga me ei tohi unustada, et on olemas ka selline nii-öelda põlisopositsioon mis äh, mingil hetkel äh, otsustas ühineda Al-Qaidaga, aga nüüd nad, osad on ümber mõelnud ja on jällegi lahku löömas. Äh, kuidas tagada, et nad oleksid osaks poliitilisest protsessist, millele me tähelepanu pöörame? ma arvan, et meil peab olema selle jaoks konkreetne plaan. ka kontrollikoja visiidiga Kosovos on olnud äh, arutelusid, eh, osas, osad asjad vajavad tugevdamist ja parandamist, võib-olla oskate mõne sõna öelda ka selle kohta, rääkides meie võimekustest mitmeaastane finantsraamistik eh, praegusel kujul vähendab vähemalt kümme protsenti välisasjade kulutusi, see on väga suur kärbe eh, enamikust rubriikides, ma arvan, et see mõjutab suures osas ka seda, mida teil on võimalik teha ka vahendusvõimekus. me peame püüdma ise asju teha, aga kui me seda ei suuda, siis saada toetust väljastpoolt. proua Lensing anschließen, was äh, meine Kollegin Frau Brandner gesagt suur aitäh, ma tahaksin esialgu ühineda sellega, mida juba proua Brandner ütles, meil on vaja konkreetset plaani tegevuseks Malis. Öeldakse, et olevat veel põhja pool tuareegide gruppidega ka teatud läbirääkimisvõimalusi. nüüd mina tahaksin rääkida pigem aga sõjalistest aspektidest ja rääkida sellest, mida ütles Bundesveraldi endine juht, et on põhimõtteliselt võimalik põhi, põhjapoolne riigi osa tagasi vallutada nii et me peaksime siis põhimõtteliselt aktiivselt ka võitlustegevuses osalema, nii et mida arvate teie sellest olukorrast Põhja-Malis ja teine küsimus oleks see, kas te olete nõus sellega, mida härra Kojat ütles ja millised on väljavaated, mida näete teie seal piirkonnas, kas saaks olla rohkem otsusekindel? suur aitäh, nüüd on kõnelejate nimekiri suletud, neli inimest on veel sõna soovinud, palun väljenduge tõesti väga lühisõnaliselt. Äh, raportöör sotsiaaldemokraatidest, äh, härra Janjes, palun. Gracias eh,, eh, presidente. Mm. suur tänu, härra esimees kõigepealt üldisematest kommentaaridest härra Danjani raporti arutelu toimus alles väga vähe aega tagasi. Euroopa Liit, Euroopa Parlament ja liikmesriigid, see, et nad üleüldse tahavad ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, on iseenesest juba selge eesmärgi väljaütlemine kui minna kaugemale siit sellest äh, kahe partei süsteemist, jah, me teame küll, et Obama valiti nüüd võimule, aga ikkagi on Euroopa Liidus ju ka palju selliseid äh, ühiskonna osi, kes tegelikult on vastu igasugusele täiesti iganenud äh, äärmuslikkusele. ja vaadates siin härra Danjani nägu, siis ma ilmselt väga kaugele oma sõnavõtus ei jõua aga nüüd ku-, räägiti ju meediakanalites ka läbi äh, rääkimistest selleks, et siin erinevaid instantse ühendada. proua Merkel aga pani sellele veto peale ja äh, punkt. mina aga tahaksin teada, mida arvate teie sellest, et siin need kõrged instantsid Euroopa Liidu raames omavahel ühendataks. suur aitäh ja proua Kopa! suur tänu! eelmisel nädalal äh, visiit äh, toimus ka vahetuste äh, Kosovos peaaegu samaaegselt, kui välisminister Clinton oli seal. visiidi käigus me kohtusime Euleksi ja Keifori äh, ametnikega koha peal ja kuigi äh, oldi viisakad ja diskreetsed, tundsime siiski pettumust äh, Keifori ametnike poolt. mitte niivõrd tulenevalt koordineerimise puudumisest koha peal, nagu ka Tanšani raportis on märgitud, vaid Äh, ei oleksi võimetuse pärast täita oma kohustusi ilma NATO jõudude toetuseta ja ei oleks ametnikud ka kinnitasid seda võimaliku lahenduseni, pakuti välja KFOR äh, asendada CSTP sõjalise missiooniga, kas kõrge esindaja leiaks, et see on otstarbekas lahendus ja kas nõukogus äh, on seda juba arutatud või ähm, teie arvamuste vahetuses NATO peasekretäriga, aitäh! suur aitäh ja härra Katsin, palun! Merci, le president uh,! Madame Ashton, I will continue where proua Ashton, ma jätkan sealt, kus minu kolleeg äh, Kopa lõpetas ja räägiksin Serbia ja Kosovo suhetest. tahaksin õnnitleda teid kõige puhul, mida te olete seni äh, saavutanud. ja meie presidendid tulevad Montenegrosse nendega kohtuma, aga mis on oluline, tulenevalt Belgradi ja Brüsseli dialoogi puudumisest aastakümnete jooksul, ähm, dialoog äh, serblaste vahel Kosovos samuti puudub. Äh, paljusid peetakse äh, reeturiteks ja Belgrad neid ei tunnustanud, seepärast äh, ma tõesti kutsun üles korraldama Kosovo valitsuse asepresidendiga, kes äh, esindab valitsuskoalitsiooni Serbia poolt ja Belgradi ühe asepresidendi vahel see oleks selline sild, mida on võimalik luua, läbimurre, mis võimaldab luua vahetu dialoogi Põhja-Kosovo ja enklaavides elavate serblaste vahel, kes osalevad valitsemises. Uh, uh, härra Tänuk, palun. Um, uh, suur tänu, Bernas Ashton võiksin küsida Süüria, Iraani, Hiina ja nii, ja paljude-paljude muude asjade kohta, aga esitan ühe lihtsa küsimuse. kes äh, vahetab välja äh, välisminister Clintoni, kas on mingeid vihjeid juba okay.? Madame Lunatšek. proua Lunatšek. Merci <laughs> Thank you um,. I'd also like to tahaksin samuti tänada proua Ashton teid selle eest, et äh, leidsite võimaluse siia tulla uh, ja jätkuks sellele, mida eelkõnelenud kolleegid äh, Katšin ja Kopa ütlesid, ka meie olime ühiselt äh, selles, sellel visiidil Kosovos, äh, Belgradis, veidi enne seda, kui teie koos Clintoniga saabusite ähm, peaminister Sartši ja Tadžits sai kokku ühe laua taga, õnnitlen teid selle saavutuse puhul, loodan, et see ei jää viimaseks korraks. EULEX-i missioon ja Kontrollikoja raport eelmisest nädalast raportis oldi kriitilised ähm, Kosovo õigusriigi olukorra kohta, aga kriitilised ka selle suhtes, kuidas Euroopa Liit äh, seda olukorda käsitleb. näiteks äh, tagamaks, et äh, on piisav arv personali, et neil on vastavad oskused, et nad on saadetud lähetusse piisavaks ajaks samuti see, et Pristina äh, kontoril ei ole piisavalt töötajaid selleks, et täita neid ülesandeid, mis nendele on pandud. minu konkreetne küsimus, kuidas te kavatse, mida te kavatsete ette võtta kontrollikoja soovituste osas ja viimaks, naiste osalus äh, tsiviilmissioonides, mitte ainult EULAX-is üldiselt, millised edusammud on olnud ja mida on endiselt tarvis teha ja paremaks muuta ja mida te olete teinud? suur aitäh, nüüd on sõna proua Ashtonil suur aitäh, härra esimees. suur aitäh ka kõikide küsimuste eest, üritan neile siis vastata nii põhjalikult, kui võimalik on. kõigepealt härra Salafranca, te viitasite väga õigesti just nimelt kõikehõlmavale lähenemisele, et seal on kõik aspektid sees, humanitaarküsimused, kaubandus, sõjaline külg ja nii edasi. me peaksime aga tõhusamalt tulema välja nende nii-öelda ühiste tegevustega ja just nimelt selle raporti kaudu meil see võimalus ka on. nii et iseenesest väga hea mõte. minu jaoks kõige olulisem on see, et pärast Lissaboni lepingu jõustumist me oleme nüüd tegelenud sellega, et mis, mida see tegelikult endast kujutab, mis on muutunud ja mida saaks teha tõhusamalt ja kui vaadata neid erinevaid viise, kuidas Euroopa Liit maailmas tegutseb, siis kõik see on erinevate aspektide kombinatsioon, mis ei ole määravaks mitte ainult lühemas, vaid ka, vaid ka pikas perspektiivis. humanitaarabi on vaja selleks, et inimestele appi tulla, on vaja välja õpetada ka inimesi, on vaja panna inimesed ka koha peale, nii et kõik need aspektid on olulised, aga mitte eraldiseisvalt, eraldiseisvalt ei suuda me seeläbi kunagi saavutada seda, mida me soovime, nii et mida rohkem me seda raamistikku edasi arendame, seda parem. mina tahan ka ise panustada sellesse läbivaatamisprotsessi, sest et ma tean, millised on olnud eh, minu edukad sammud, mida me seeläbi saavutada oleme suutnud. proua Gomes eh, Benghazi tragöödia ÜRO saadik äh, proua Clintoniga reisil eelmisel nädalal me loomulikult rääkisime ka sellest, mida saab, äh, saab äh, ära teha ka Liibüa osas ja nüüd koostööd tehes just nimelt selle väga värske Ameerika Ühendriikide presidendiga. ja järgmistel nädalatel kindlasti sel teemal Ameerika Ühendriikidega ka suhtleme. nüüd turvaolukord Liibüas, mis on otseselt seotud ka relvade liikumisega Maalisse, eriti Põhja-Maalisse. siin on, siin on siis olulised erinevad rühmitused ühelt poolt need, kes tegutsevad, olles ajendatud oma äh, uskumustest, teiselt poolt need, kes on täielikud kurjategijad, lihtsalt ka salakaubitsejad, ja kolmandaks siis inimesed, kes tahavad äh, teistsugust tulevikku, nii et tegemist on seguga sellest kõigest ja on ka täiesti õig-, õige, et liikmesriigid peavad mõistma, et neil on vaja teha selles küsimuses koostööd, eriti just Liibüa osas, äh, kus on olnud suureks väljakutseks see, et meil ei ole olnud eriti kellegagi rääkida. nüüd me loodame, et järgmistel päevadel õnnestub meil lõpuks ka ellu rakendada programme, mida saab jätkata siis mõnda aega. nii et me peame otse suhtlema Mali ja Liibüaga aidates neil aidata iseennast selleks, et nende keskkond oleks turvalisem. proua Neits, te esitasite küsimuse Venemaa kohta Tšaadis, me tegime tihedat koostööd Venemaaga, meil on ka käimas dialoog Sergei Lavroviga, just nimelt Venemaa panuse üle ja äh, üks nii-öelda murepunkt oleks siis see, et me peame rohkem tegema tegelikult nendes, koostööd nendes punktides, mille osas meie ja Venemaa eh, eri, arvamused ei ole väga erinevad, näiteks Transnistria piirkond ja inimeste tulevik seal. nüüd Magnitski juhtum, kas sellega tuleks ka tegutseda, mitmetes küsimustes on siin liikmesriikidelt ka äh, üks on äh, otsus olemas, me oleme ise tegutsenud äh, kõikidel eri rinnetel, oleme kirjutanud härra Putinile, sest et nagu te ise ka ütlesite, et äh, kas me peaksime seda protsessi kiirendama või mitte, see on tegelikult liikmesriikide otsustada, aga loomulikult meie suhted Venemaaga on ikkagi meie päevakorras väga tähtsal kohal, sest et kahekümne esimesel detsembril leiab siin aset ju ka tippkohtumine Venemaaga nüüd äh, proua Brandner, te ütlesite, et, et jah, on küll inimesi, kes ähm, on äh, Mali osas oma seisukohti ümber vaatamas, ma ise viibisin neile Alžeerias ja ka Marokos, me peame ka sealsete inimestega arutama seda, mida meil on plaanis teha, et oleks teada, mida nemad asjast arvavad ja tundub, et meie sõnumid jõudsid ka kohale äh, selles osas, et on seal võimalus see olukord ümber vaadata. võimalikult palju peame me osalema poliitilises äh, dialoogis. nüüd Eulex Kosovo ja ka kontori, kontrollikoja raportist äh, me oleme loomulikult teinud tihedat koostööd kontrollikojaga minu arvates olid EULEX-i osas ressursid jagatud veidi Äh, ebavõrdselt pidime kaaluma seda, et mida saaks nüüd, millised ülesanded saaks kanda üle Kosovo valitsusele, neid veidi abistades, ähm, selle asemel, et meie siis igavesti seal kohapeal oleksime. loomulikult meil on äh, veel äh, väljakutseid, näiteks selles osas, et õiged inimesed ja, ja piisavalt inimesi oleks kohapeal olemas nii et igasugused äh, arvamused on ja raportid on teretulnud, sellepärast et see annab meile ka ülevaate sellest, mida äh, nii-öelda kõrvalseisvad asjast arvavad. nüüd äh, tugevad strateegilised partnerid on ju need, kes tagavad ikkagi inimestele Euroopa Liidus ka turvalise elu, nii et ma arvan, et me peaksime seda sõnumit ka rohkem levitama nüüd proua Lösingu küsimusest, te küsisite Põhja-Mali kohta, et kas ma olen nõus sellega, mida ütles Saksa sõjaväejuht. ma ei tea täpselt seda, mida tema ütles, aga omalt poolt ütleksin järgmist, no mida ma Mali kohta olen ka juba enne öelnud, nimelt äh, tööd on veel väga palju teha, me peame keskenduma kahele-kolmele eri aspektile, esiteks siis sellele, et äh, mida, kuidas me saame abiks olla ECOWASile ja nende tööle Malis, kuidas neid aidata nii ähm, väljaõppetegevuses ja ka aidata ka neid äh, selleks, et poliitiline dialoog käima saada nii et jällegi peame mõtlema ka kõikehõlmavalt ja kaasama inimesi üle terve Saheli piirkonna. me räägime siin täiesti põhi- ja toiduvajadusest kui ka sellest, et inimestel oleks tunne, et keegi ikkagi valitseb seda piirkonda edasi, siis ka julgeoleku küsimused. nii et kõikides aspektides peame me rohkem kaasa lööma, aga peame seda tegema korralikult ja sellepärast ka suhtlema tihedalt nendega, kes seal kõige rohkem ära teevad, ehk siis ECOWAS-iga. härra Janjes, ta küsisite, kas mul on plaanis äh, teie küsimuse osas midagi ära teha ja põhimõtteliselt vastus on ei. nüüd proua Kopa, nüüd KFOR-i ametnikud, kas KFOR-i missioon tuleks siis asendada ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika missiooniga, minu arvates on KFOR-i tulemused olnud positiivsed. muretsetakse selle üle, kas meie oleme valmis või suudame edaspidi pakkuda samuti politseiüksuseid siinsetesse piirkondadesse, sest et meil neid lihtsalt ei ole piisavalt, nii et kindlasti peame liikmesriikidelt paluma ka rohkem vahendeid ja inimesi KFOR muretseb selle üle, et nad peavad põhimõtteliselt hakkama tegelema politseitööga ja mitte niivõrd sõjalise tegevusega. aga lihtsalt olukord on selline, nagu see on ja äh, koha peal on meie suhted äh, väga head, ka Eulexi ja KFOR-i vaheline koostöö on väga hea. ja ma olen äh, intervjuude käigus alati neilt ka küsinud seda, et kuidas nad plaanivad koostööd teha, aga tegelikult see koostöö toimib päris hästi, küsimus on lihtsalt ressurssides. nii et selles osas äh, osutasite just õigele teemale, nüüd äh, edasi Kosovost. ma kohtusin ka serblaste esindajaga siis, kui ma ise Kosovos olin koos äh, Hillary Clintoniga ja rääkisime ka valitsuse liikmetega kõikidest eri erakondadest. ja kui see nüüd töötab, kui täna õhtusel koosolekul me jõuame veidi kaugemale, siis on meil vaja teha veel väga palju tööd. kohtumine peaministritega on kindlasti samm paljudest sammudest, mis meil vaja astuda on ja seda mõistavad kõik samamoodi arvestades äh, sealset kultuuri, ajalugu, pärandit ja muud. härra Tänak, ma tõesti ei tea, kes on järgmine USA välisminister. aga siin on mõningad nimed juba ringlemas, saan öelda teile vaid üht, et kõik inimesed, keda kaalutakse, mul on au neid kõiki ka tunda, nii et ma oleksin väga rahul, ükskõik kelle USA president ka valib aga Hillary Clintoniga koostöö tegemine on olnud tõeline rõõm, me oleme head kolleegid ja äh, mul oli suur, väga hea meel, kui ta tegi ettepaneku, et me eelmisel nädalal sellele ühisele äh, reisile läheksime. nii et me saatsime välja väga selge sõnumi, nii et nii Bosnias kui ka Serbias ja Kosovos. proua Lunatšek jällegi Kontrollikoja küsimus, ma vist osale sellest küsimusest juba vastasin, tegemist on väga tähtsa aruandega, oluline on, et me mitmete nende küsimustega ka tegeleksime tegelikult osad neist tulid üleüldse, tõstatusid üleüldse sellepärast, et see raport tuli välja enne, kui see iga-aastane aruanne välja töötati. on liikmesriike, kes on sellega nõus ja neid, kes ei ole, nii et mina pean hakkama saama olemasolevas olukorras ja eesmärgiks on ikkagi inimeste elukvaliteeti parandada. nüüd äh, naiste osalemine, jah, ma äh, olen täiesti nõus, ma olen öelnud seda väga mitmeid kordi, kui äh, suure tähtsusega on see, et naised kaasata kõikidesse meie töö aspektidesse, sealhulgas ka ühisesse julgeoleku- ja kaitsepoliitikasse, nii et ähm, sooline võrdsus. alati ei ole just lihtne seda tagada, aga igal juhul on see osa ka meie operatsioonide kavandamisest, aitäh! suur tänu, proua kõrge esindaja, teie olite hoopis korralikum kui parlamendisaadikud, kes ei pidanud kõneajast kinni, nii et suur aitäh, et siia tulite. Elmar Brokk, palun. kolleeg Danjon, das du die Sitzung geleitet hast. Ich war leider Gottes beim Befehlsempfang an. aitäh. ma vabandan, et ma jõudsin kohale natukene hiljem, mm, kuna viibis minu lennuk, aga igal juhul tahaksin ka omalt poolt tänada härra Danjani raporti eest, mm, mida oli võimalik siin arutada, see on suurepäraseks aluseks tulevaseks tööks äh, Lady Ashtoni ja nõukoguga ja ma usun, et on ääretult oluline, et kaitsepoliitika küsimus tuleks laiemalt päevakorda. sellel on nii suur sünergiline potentsiaal saavutada kokkuhoidu nii paljudes teistes valdkondades. ja ma usun, et ka siin parlamendis me peame jätkama dialoogi, võttes aluseks härra Danjani ettepanekut. veel kord palju tänu, proua Ashton, et leidsite aega tulla täna siia ja osaleda mõttevahetuses. ma näen, et, et teiepoolne valmisolek osaleda on tõesti väga suur. võib-olla te võiksite tulla mõnikord täiskogu ette, mis oleks heaks foorumiks, kus tulevikus mõttevahetust arendada selleks, et väikestest asjadest ei räägitaks äh, suurtes saalides ja, ja suurtes äh, saalides räägitakse lihtsalt pisiasjadest. nii et võib-olla me saame selle äh, suuna ära muuta, igal juhul veel kord palju tänu, et tulite ja palju-palju edu teile teie töös, aitäh!